Here we go. All right, welcome everybody. tere tulemast kõigile. meie esimees Puusek tuleb tunni aja pärast, liitub meiega ja mul on nüüd au seda kohtumist kõigepealt juhatada. kõigepealt juulikuu koosoleku protokolli kinnitame ja kui tänase kohtumise lõpuks kellelgi vastuväiteid ei ole, siis loemegi protokolli kinnitatuks ja asume kohe meie seminari teemade juurde Brexit, tööstuse ja kosmosepoliitika. ja tervitan kõiki osalisi. see on kolmas seminar meil Brexiti teemal ja Brexiti mõjude teemal kahekümne seitsmele liikmesriigile ja Brexit ja Horisont eh, kakskümmend kakskümmend teemat arutame novembris Euroopa Liidu tööstuspoliitika peab muutma meie tööstuse konkurentsivõimelisemaks ja me tahame olla jätkusuutliku arengu ja tööhõive taganttõukajateks Euroopas ja VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu äriühingutest ja kaks kolmandikku töökohtadest loovad erasektoris ja annavad üle poole lisandväärtusest, mida äriühingud Euroopa Liidus loovad ja eh, meie kosmosepoliitika eh, saab suurt kasu teadusuuringutest ja vähem kui aasta nüüd on jäänud meil, pool aastat on jäänud Brexitini ja täna me arutame siis, millised mõjud on majanduslikult ja juriidiliselt kahekümne seitsmele liikmesriigile Brexitist meie tööstus- ja kosmosepoliitikale meil on sel teemal võimalik arutada üks tund ja kell neli toimub meil hääletus. ja meie seminar kantakse üle ka internetis, ettekanded eh, on ITRE komisjoni veebilehel tulevikus kättesaadavad ja samuti kokkuvõte sellest üritusest on seal ja ma annan kõnelejatele kümme minutit kõigepealt ettekanneteks ja pärast seda tuleb meil küsimuste-vastuste voor nii et nende sõnadega sissejuhatanult annan magi esimesele külalisele Reinhilde Voigelerile sõna, et ta meile räägiks, millised potentsiaalsed tagajärjed on Brexitil kahekümne seitsme liikmesriigi tööstusele ja kosmosepoliitikale. proua Voigelers on Leuveni katoliikliku ülikooli professor ja on olnud teadur aastast kaks tuhat üheksa Brüggelis ja CPR, PR-is mm, ka teadur, samuti Flami äh, äh, teadusakadeemia liige ning samuti on ta praegu volinik Carlos Moedase nõunik kõrgetasemelises töörühmas. suur äh, tänu et saame teiega rääkida tööstusest ja kosmosepoliitikast ja kuidas kõik hakkab olema pärast Brexitit. aga kõigepealt eh, jah, alati alustatakse Brexiti puhul sellest, et tegelikult on olukord üsna ebakindel Brexiti osas ja kuidas suhted hakkavad olema Ühendkuningriigi ja kahekümne seitsme liikmesriigi vahel on üsna ebaselge. ebaselge on ka see, kuidas pärast Brexitit ähm, saab olema Ühendkuningriigi tööstuse ja kosmosepoliitika ja hetkel on küll väga raske eh, Euroopa Liidul ette näha, kuidas tööstus- ja kosmosepoliitika pärast Brexitit hakkab olema. nii et see ebakindlus, ebaselgus eh, on hetkel ja praegu me saame rääkida ainult peamistest põhimõtetest, kuidas kahekümne seitsme liikmesriigi tööstuse ja kosmopoliitika reageering võiks olla ja seda ma siin üli, üritangi oma ettekandes, et annan sellise üldise ülevaate eh, tööstus- ja kosmosepoliitika põhimõtetest ja öö, eh, pärast eh, räägitakse juba põhjalikumalt tööstus- ja kosmosepoliitikast. jah, ma räägin sellest, milline on see muutuv keskkond äriühingutele ja kuidas see kõik meid mõjutab ja tähtis on ka, et milliseid poliitikaid meil on vaja kahekümne seitsmes liikmesriigis, et toimuks Euroopas majanduskasv, milline peaks olema tööstus- ja kosmosepoliitika selleks ja üritan ka rääkida sellest, et mm, Brexit, milline on Brexiti mõju tööstuspoliitikale, nüüd see muutuv keskkond ja sellega seotud väljakutsed, te kõik teate, üleilmastumine Äh, Aasia ja eriti Hiina tõus, samuti kiired tehnoloogilised muutused, eriti digitehnoloogiad, mis väga kiiresti arenevad ja selle tagajärjel väga ähmaseks on läinud piirjooned sektorite vahel. tööstustootmine on rohkem teenustepõhiseks muutunud ja väga raske on piiritleda täpselt sektoreid. ja piirjooned on ähmastunud ka Mm, ettevõtete vahel, üha enam ettevõtted on liit-, ühinenud üleilmse kaubandusahelaga ja äh, ka seetõttu on ebakindluse riskid suuremad, see tähendab majanduslikud ebakindlused, aga ka poliitilised tegurid. kaubandussõjad ja Brexit on üks hea näide ebakindluse kohta siin, aga mitte ainus. väga suur ebakindlus on üldse riikide valitsuste poliitikate osas tänapäeval ja räägin, mis on see, mis tagant tõukab neid muudatusi, mida me arutame. nimelt e, üleilmsed väärtusahelate suunas toimub liikumine ja innovaatilise suutlikkuse võime ja suurenemine on väga tähtis. mida me Brüggelis teeme? E, me analüüsime andmeid ja näeme, et et Euroopa Liidu majandustegevus on üha enam integreerinud üleilmsesse väärtusahelasse. firmad, piirkonnad, riigid spetsialiseeruvad konkreetsetele ülesannetele ja etappidele kogu väärtuse ahelas ja üha rohkem on omavahel ühendatud ettevõtted, sektorid, piirkonnad ja riigid. ja Euroopa Liidus, mida me näeme andmetest, on see, et ehkki me räägime jah, ülemaailmsetest väärtusahelatest enamasti, aga Euroopa mõõde on ka väga tugev nendel ahelatel ja suuremas jaos ongi just Euroopa tasandil need väärtusahelad moodustatud, nii et saame rääkida Euroopa väärtusahelatest. ja need firmad, kes osalevad nendes üleilmsetes väärtusahelates, ei ole mitte ainult suured seal üleval, vaid ka VKE-d, väiksemad, kes eh, oma teenuseid ahelas pakuvad ja nad saavad vägagi eh, tootlikud ja konkurentsivõimelised olla ja suuremat väärtust luua. ja isegi sel määral, et nende panus eh, tõesti tugineb unikaalsetele oskutele, pädevustele ja nad Eh, suudavad väga suurt väärtust luua Euroopa väärtusahelas. ja samuti seondub see kõik innovaatilise, innovaatika suutlikkusega, sest eh, tähtis on, et mitte hulk ja mida toodetakse, vaid kvaliteet, mida meie ettevõtted toodavad ja tootlikkuse kasv, kõrge lisandväärtusega tegevus ja seda me kutsume innovaatiliseks suutlikkuseks siin meie slaidil. ja tähtis ongi, et meie tuleks meie sektori panus just sellest kõrge kvaliteediga tegevustest kui me osaleme üleilmses väärtusahelas, Euroopa väärtusahelas. nüüd äh, tegevuspoliitikate väljaarendamine. tähtis on mõista, et tegevused on kõik omavahel ühendatud, firmad, sektorid, riigid omavahel on ühendatud ja peame mõtlema ka, et kuidas äh, kujundada tegevuspoliitikaid. riigid peavad mitte ainult Mm, osalema ahelates, vaid ka kasu saama seal osalemisest ja ja tähtis on, et väärtusahelad tõesti toimiksid piiriüleselt, et kõik saaks kapital, tööjõud, inimkapital, teadmised piiriüleselt vabalt kulgeda. mis tähendab, et tootlikkus pluss ülesanded ettevõtted äh, peavad leidma oma koha ülemaailmses väärtusahelas ja samas äh, spetsialiseeruma ja kasutama oma kohalikku suutlikkust mõnedes aspektides kogu väärtusahelas. ja kaubanduspoliitika äh, ja ahela funktsioneerimine aga tähtis on ka mõelda laiemalt, eh, mis võimaldab ettevõtjatel väärtusahelates tõhusalt eh, osaleda ja kasu sellest saada. nii et meil on vaja vaadata mm, eh, kaugemale kaubanduspoliitikas ja täna me räägime tööstuspoliitika ja kaubanduspoliitika seosest. tähtis on integreeruda rahvusvahelistesse tootmisvõrgustikke. ja see tähendab seda, et äh, tuleb Euroopa väärtusahelas väärtust ammutada ja kaubanduspoliitika on siin üks instrument. meil on tariifsed ja mittetariifsed tõkked väärtusahedas, igasugused tõkked, mis kuskil ahelas on, mõjutavad tegelikult kõiki firmasid mis on omavahel tihedalt Euroopas ühendatud, nii et avatud turud ja tariifsete ja mittetariifsete tõkete kaotamine väärtusahelas on oluline, mis tähendab, et väärtusahela kõik komponendid peavad olema piisavalt avatud. aga me peame ka mõtlema laiemalt, kui me peame silmas oma kaubanduspartnereid, igasugune tõke kolmanda riigiga ka ükskõik siis ahela üleval või allotsas, mõjutab kõiki firmasid. ja mitte ainult teie otsuseid kaubanduspartnereid, vaid ka äh, kaugemaid kaubanduspartnereid, kelle jaoks on oluline, mis tähendab, et kaubanduspoliitika peab tõesti olema mitmepoolne ja et hõlmaks kõiki otseseid ja kaudseid mõjusid. ja asi ei ole mitte ainult ka äh, kaubandustõketes, vaid ka toodete standardites, ühtsed normid meie ühe, ühisel siseturul on olulised ja tähtis on, et äh, komponentide tarnijad saaksid sujuvalt osaleda väärtusahelateks, selleks on vajalikud ühetaolised äh, normid ja standardid. ja meil on vaja ka üleilmseid tootmisvõrgustikke ja logistikaahelaid, infrastruktuur ja täiendavat teenused peavad olema piisavalt integreeritud. jah, tähtis on, et kõik see meil oleks olemas e, ülemaailmses või Euroopa väärtusahelas ja et piisavalt väärtust juurde loodaks, aga oluline on ka see, et kui palju kasu saab sellest väärtusest meie firmad, kes osalevad selles ahelas ja nagu ma juba enne rõhutasin, väga oluline on siin see, et väärtus äh, on võimalik sellest kõigest saada, kui teil on unikaalne ja jätkusuutlik suutlikkus selleks. nii et väärtusahelad pluss innovaatiline suutlikkus, sest ainult nii on võimalik firmadel mitte ainult luua väärtust, vaid ka väärtust nii-öelda hõlvata oma firmade, piirkondade, riikide jaoks. jah, tähtis on mitte ainult hästi ei toimiks need väärtusahelad ja kaubanduspoliitikaid, vaid ka samal ajal oleks piisavalt tugev tööstuspoliitika, mis võimaldaks innovaatilist suutlikkust kõikjal et saada kasu nendest väärtusahelatest. nii et kaubanduspoliitika on väga tihedalt seotud tööstuspoliitikaga. poliitika eesmärgiks peab Euroopa muutmine atraktiivseks olema ja et meie väärtusahelad oleksid tõhusad, selleks on vaja raamtingimusi ja väga äh, samas raske on teada, et kus see innovaatiline suutlikkus võib äkki ilmuda, see võib olla mis tahes sektoris, mis tahes tegevuse raames, ükskõik kus ahelas. nii et meil on vaja horisontaalset poliitikat kõige selle tarvis. ja lõpetuseks. kaubanduspoliitika kombineeritud äh, Euroopa Liidu välise erinevate väärtusahelatega. me oleme avatud väljapoole Euroopa Liitud, aga mis puudutab Euroopa Liidu sisest tööstuspoliitikat, siis siin me peame tõesti mõtlema innovatsioonile, raamtingimuste loomisele. ja nagu ma ütlesin, see on horisontaalne agenda, aga tähtis on samas hoida silma peal tähtsamatel sektoritel, et seal innovatsioon toimuks ja majanduskasv toimuks ja mis on need sõlmtähtsusega sektorid, digitaalne sektor kindlasti, digitaalne innovatsioon on väga tähtis kõik, majanduskasvuks kõikjal, aga samuti biofarmasektor, sest digitehnoloogiat kasutades see võib otsutuda innovatsioonipõhiselt kasvu tähtsaks taganttõukeks jätkajaks. transpordisektor samuti on oluline sektor ja samuti kosmoselennunduse valdkond, aga sellest tuleb hiljem põhjalikumalt juttu. ja tähtis on äh, pärast Brexitit meie, meie tööstuspoliitika oleks horisontaalse iseloomuga ning on vaja teostada seiret nende sektorite üle, mis võivad tõesti sõlmtähtsusega olla ja vaadata, kas kõik raamtingimused on olemas nendele sektoritele kas nad kohalduvad ja kas on äkki vaja mingit poliitilist sekkumist, et potentsiaal saavutada. see oli väga lühikene ülevaade tööstuspoliitika alastest väljakutsetest. suur tänu nende märkuste eest ja nüüd järgmine on proua Luisa Santos. tema on Business Europe ähm, välisasjade äh, juht, välisküsimuste juht ja samuti Brexiti üksuse eesotsas ja tema on Euroopa kaubanduslepingute ekspertrühmade juht. suur tänu, ma olen kaubandusekspert ja ma alguses nüüd tahaksingi öelda seda, et see on nüüd esimene kord, kui ma osalen teie komisjoni töös selleks, et rääkida Brexitist ja kõigepealt ma annaksingi ülevaate sellest, äh, mis on Business Europe positsioon Brexiti osas, millised on meie praeguse hetke prioriteedid ning seejärel räägin ma detailsemalt juba sellest, millised on siis sektoriülesed teemad, mis võivad mõjutada ettevõtteid. osad nendest mõjutavad äh, teenindussektoreid äh, ja tööstussektoreid ja meie jaoks on need kaks ühendatud ja me ei tohiks neid lahku lüüa. ning viimasena ma tahaksin teha kokkuvõte selle kohta, mida me oleme äh, Brexiti äh, osas ette võtnud ja millised on meie prioriteedid praegusel hetkel. Te kõik teate, et me praegusel hetkel elame väga keerulises keskkonnas, te nägite Salzburgi tippkohtumisi tulemusi ning te nägite ka seda, et tegemist on tõepoolest sellise dramaatilise liikumisega Brexiti näol. meie jaoks, ettevõtete jaoks võtmeküsimus on selles, et meil on tegemist üleminekuperioodiga ja see tähendab seda, et kuni meil on olemas uus lepe, mis paneb paika raamistiku Euroopa Liidu Ühendkuningriigi suhete korraldamiseks, me peame võimaldama sujuvat üleminekut, kus ähm, äh, Ühendkuningriik lahkub Äh, Euroopa Liidust ja on siis kolmas riik meie jaoks. see on siis üleminekuperiood, kus Ühendkuningriik on äh, siis sellisel olukorras nagu praegu, kus ta osaleb ühisturul ja tolliliidus, aga siin on tegemist teatud pingi, tingimustega, mis on seotud lahkumisleppega. ilma leppeta ei ole meil tegemist üleminekuperioodiga, mis on ettevõtete jaoks kriitilise tähtsusega, mille nimel me oleme võidelnud nii Euroopa Liidus kui ka Ühendkuningriigis. nii et meie jaoks on väga oluline arvestades sellega, et aeg lendab ja meil on aega oktoobrini või siis novembri keskpaigani maksimaalselt selleks, et leida sobiv lahendus lahkumiseks ja konkreetsemalt me peame lahendama ära Iirimaa piiri küsimuse. see on ettevõtetele väga oluline, sest vastasel juhul meil ei ole siin tegemist sujuva üleminekuga. ma tahaks öelda ka seda, et kui me räägime tulevikust ja ma tean, et me peame ootama selle hetkeni, kuni Ühendkuningriik on kolmas riik, et alustada läbirääkimistega, aga Euroopa ettevõtete jaoks on väga oluline, et me säilitame tihedad suhted ka tulevikus Ühendkuningriigiga. see on väga tähtis. aga, ja see on nüüd väga oluline tingimus, on see, et me ei tohiks ohustada ühisturu terviklikkust. meie jaoks on see võtmetähtsusega ning äh, kui me räägime turu ligipääsest, kui Ühendkuningriik soovib saada täiendavat turu ligipääsu ja turu ligipääsu parendada pärast Euroopa Liidust lahkumist, siis see on seotud eeltingimusega, et meil on äh, kontrolli vähem ja Ühendkuningriik poliitika arengut mõjutada ei saa. Ühendkuningriik on öelnud ka seda, et nad ei taha jääda ühisturule, Nad ei taha osaleda tolliliidus Euroopa Liiduga ja siin on tegemist ähm, valikuga, selle valiku on äh, teinud Ühendkuningriigi valitsus, kuid samas see tähendab ka neil ei ole siis samasugust ligipääsu turule nagu praegusel hetkel. ma usun, et me peame selle selgelt välja ütlema, sellepärast et Euroopa ettevõtted on väga huvitatud sellest, et Euroopa ühisturg jääb alles, see on meie jaoks prioriteet. nüüd vaadates äh, üle olulised teemad, mis on siis Brexiti mõttes olulised siis ma tahaksin siin mainida nelja teemat, mis äh, mõjutavad tööstussektoreid. kõigepealt esimene nendest on siis toll. ja te ilmselt teate, et praegusel hetkel, äh, mis on aluseks ka Euroopa Liidu tegevusele, on see, et meil on ühine äh, välistariif meil on ühisvälispiiri, välis, välispiir, meil on samad tollitariifid, meil on samad määrad, samad reeglid, Äh, suhetes kaubanduspartneritega, meil on ühine seadusandlik raamistik, see on meie siseturu aluseks ühised reeglid, meil on samasugused sotsiaal- ja keskkonnastandardid, me sama konkurents ja see tähendab, et te peate ainult kontrollima ühte toodet üks kord ja põhimõtteliselt te peate reeglitest kinni kui te toodate Euroopa Liidus. ja nüüd, kui Ühendkuningriik läheb välja, siis äh, kõik see muutub juba kahtlaseks. see tähendab, et pärastpoole me nüüd enam ei tea, mis juhtub äh, tollimääradega. kui meil on tegemist vabakaubandusleppega, siis Ühendkuningriik äh, säilitab ähm, tollitariifide vaba ligipääsu Euroopa Liidu turule, mis praegusel hetkel garanteeritud ei ole, ja sellises sektorites nagu põllumajandus, siis meil on äh, nelikümmend protsenti, isegi rohkem võivad olla meil äh, need tollimäärud, see puudutab tööstustariife, samuti ka tekstiilikaupa, kus on äh, nelikümmend protsenti, kümme protsenti autotööstuses. see on ka üks asi, mida ütleb Ähm, Ameerika Ühendriikidel, nendel on madalamad tariifid kui meil, kui nagu me ei suuda jõuda vabakaubandusleppeni pärast ja kokku leppida äh, tollimäärade osas, siis meie ettevõtetel äh, on vaja maksta täiendavaid äh, tollimakse, kui nemad lähevad Ühendkuningriigiga teistpidi. nii et me võime ka eeldada, et meil on sarnane seadusandlik raamistik Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis ja see tähendab, et kui ettevõtted jälgivad samu reegleid, siis te peate kontrollima ainult toodet ühe korra ning te peate märgistama tooteid ühe etiketiga, ühe märgistusega. aga kui Ühendkuningriik ei jõua kokkuleppele Euroopa Liiduga või kui nad otsustavad regulatoorsest raamistikust kõrvale hoiduda, siis äh, me peame mitu korda toode kontrollima, meil märgistuse reeglid võivad olla erinevad ning ettevõtted peavad pidama kinni ka erinevatest reeglitest. see on täiendav halduskoormus ettevõtete jaoks, eriti VKE-de jaoks, kes peavad palkama lisainimesi selleks, et tegeleda äh, tollipaberimajandusega. ja see on väga oluline, kuid lisaks võib tähendada ka seda, et hakkavad toimuma kontrollid piiril. mõeldes toidu peale, siis teate, et meie standardid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete standardid on väga kõrged ja iga toode, mis tuleb kolmandast riigist, tuleb alati kontrollida, et see vastab Euroopa Liidu reeglitele, seda tuleb kontrollida ning tuleb teha ka täiendavat äh, paberitööd selleks, et äh, katta ära kogu see suhtlus nii et me võime eeldada, et kui meil kokkulepet ei ole, ma usun, et eelmine kõneleja juba rääkis tarneahelast, et meil on tegemist väga tihedalt lõimunud tarne, tarneahelaga. meil on terve hulk tooteid, mis liiguvad riikidest sisse ja välja ja see on seotud tarneahelaga nii et äh, kui meil on vaja teha täiendavat kontrolle, siis see suurendab kulu ja mitte ainult kulusid, vaid äh, see suurendab ka tegevuste arvu, mida tuleb teha piiril. veel üks asi, mida ma tahtsin mainida, on siis äh, päritoluriigi reeglid ja inimestele eriti need ei meeldi, see ei ole väga atraktiivne, aga see on üks ähm, tingimus selleks, et kasutada ära siis tollivaba režiimi, ehk siis me peame, vajame piisavat tootmist ähm, enamsoodusrežiimiga alal selleks, et tagada äh, käibemaksuvaba või tollimaksuvabastust. näiteks autode puhul me pea, vajame viiekümne viie protsendilist ähm, lisandväärtust enamsoodustusrežiimiga alal, et oleks võimalik ähm, tollimaks äh, Äh, tollimaksuerandit kasutada. me teame, et importi tuleb väga palju paljudest riikidest, nii et kas siis päraspoole, kui meil on tegemist tootega, mida on toodetud Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, kas see on siis äh, piisavalt toodetud selles piirkonnas, et äh, oleks võimalik kasutada tollimaksuvaba tariifkoodi. nii et see ei tähenda, et me kasutame samu tarneahelaid kui praegu, sest me tahame säilitada enamsoodustusrežiimi ja sellega võivad meil asjad muutuda. ja veel üks oluline asi, Euroopa Liit kui äh, kuna meil on terve hulk vabakaubandusleppe Koreaga, Kanadaga, teiste riikidega, me kasutame nende riikide sisendit. ja kui Ühendkuningriik tulevikus ei järgi sama reegleid kui Euroopa Liit, kui Ühendkuningriik ei äh, arvestada, ei saa äh, leppida kokku samade reeglite osas, nii et me ei saa kasutada Ühendkuningriigist tulevaid äh, siis äh, toodete vaheetappe, mida edasiseks tootmiseks kasutada. ja mis puudutab regulatiivset ähm, erinevust, siis see on väga tähtis teema, see ei puuduta mitte ainult konkreetseid sektoreid, vaid äh, see on horisontaalsem teemas, kui me räägime konkurentsist ja sotsiaalsest või keskkonnastandardist, siis siin me tahame saavutada võrdseid võimalusi, kas Ühendkuningriik, kes säilitab siis äh, samad tingimused, samad võimalused või võivad meil tekkida tulevikus äh, probleemid, kus konkureerivad omavahel Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu ettevõtted. edasi, kui me vaatame andmevooge, siis jällegi siin on tegemist valdkonnaga, mis mõjutab rohkem kui ühte sektorit. nagu te teate, siis on meil see GDPR, milles Ühendkuningriik praegu osaleb, sest nemad on endiselt osalised Euroopa Liidus, aga kui Ühendkuningriik saab kolmas riik, siis te teate, et Euroopa Liidu reeglite kohaselt eh, nemad enam eh, reeglitele ei vasta, ehk siis on vaja langetada otsus, mille põhiselt me saame andmeid vahetada Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ka tulevikus. selleks võib minna rohkem aega, et äh, kõik otsused oleksid langetatud ja vahepeal see võib tekitada täiendavat ebakindlust meie ettevõtete jaoks ma ei hakka rääkima uurimis- ja teadustegevusest, väga palju selle jaoks on eraldi konverents, kuid see on üks nendes valdkondades, kus me tahaksime säilida tihedaid suhteid äh, Euroopa Liidu Ühendkuningriigi vahel. siin on kaks Brexiti teemalist ähm, brošüüri ja kuna me tahaksime, et, et ettevõtted oleksid valmis, see on väga tähtis tagamaks, et vahepeal, isegi kui me ei tea, mis nüüd äh, siis on, milline on tulevane Euroopa Liidu Ühendkuningriigi suhe, siis ettevõtted peaksid olema valmis kõige halvemaks, kui see nii läheb, aga samas ka ettevõtetel oleks ka piisavalt informatsiooni, mis äh, Brexitiga muutub, äh, kaasa arvatud siis tarneahel ja see on väga oluline teema, eriti VKE-de jaoks. nii et osa meie eesmärk riikidest on olnud ka teadlikkuse tõstmine, et ettevõtted oleksid valmis, viidates erinevatele äh, valdkondadele, kus Brexit võib oma mõju avaldada. suur tänu! suur tänu ja järgmisena on äh, Jean-Charles Jouzon, kes on äh, Euroopa Kosmosepoliitika Agentuuri juht kahe tuhande kuueteistkümnenda aastast saadik ja enne seda oli täiesti hea Äh, Eurospace äh, peadirektor. ning äh, vastutasite ka Põhja-Ameerikas Prantsuse kosmoseagentuuri eest ning olite Prantsusmaa saatkonnas kosmosepoliitika atašee, palun teile sõna. Thank you very much, it's always a great honor for me to be aitäh, <clears throat> see on alati suureks auks olla Euroopa Parlamendi ees, et arutada pisut kosmosepoliitikat, kõigepealt äh, mõni sõna meie instituudi kohta, tegutseme Viinis, see on ainulaadne instituut, selline Euroopa ülene mõttekoda, e, tegeleme kosmosepoliitika küsimustega, niisiis, Ühendkuningriik ja kosmos. kõigepealt e, selline üldine kirjeldus vast selle kohta, mis on Ühendkuningriigi spetsiifika kosmosesektoris. kõigepealt meenutan, et Ühendkuningriik on mitmete valitsusvaheliste organisatsioonide liige, nagu näiteks Euroopa Kosmoseagentuur ja Ometsat ja nii edasi, ja see jääb nii ka pärast Brexitit, tahaksin rõhutada ka seda, kui eh, väga on Ühendkuningriik eh, keskendunud ärile ja rakenduslikule poolele võib-olla Euroopa Liidu liikmesriikidest praegu kõige rohkem. ehkki selle osalus Arianis ja, ja mehitatud kosmoselendudes on äh, piiratud. rõhutaksin ka seda, et Ühendkuningriik on liikmesriike, kellele äh, julgeoleku ja kaitse küsimused on väga olulised. Nad on väga olulisel määral panustanud meie mõttetöösse ja ütleksin, et äh, tõenäoliselt Brexit või see perspektiiv, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidu äh, mõttetööringist nii-öelda, et sellel võib olla teatavaid mõjusid. ja viimaseks Ühendkuningriik on kaugelt Euroopa Liidu liikmesriikidest kõige liberaalsema lähenemisega kosmoseküsimustele. Kui see kedagi teie seast ei veena, siis näitaks siin graafikut, mis pärineb ühest meie uuringust, meie tulemused avaldatakse järgmisel nädalal. siin näitan teile erainvesteeringute jaotust kosmosesektoris. ja täpsemalt siis niinimetatud New Space investeeringud. ja siit on näha, et Ühendkuningriik on kaugelt kõige aktiivsem, seal toimub kõige rohkem selle valdkonna investeeringutest, üle kolmandiku nendest investeeringutest on tehtud just Ühendkuningriigis. et see näitab seda, et Ühendkuningriik ei ole nii-öelda üks liige teiste seas. nüüd äh, vaataksime, millised võiksid olla äh, Ühendkuningriigi lahkumise võimalikud mõjud mitmesugustes äh, kosmoseprogrammides ja ma alustaksin Kopernikusest, tuletan meelde, et tõenäoliselt jääb Ühendkuningriik liikmeks ESA-s, EUMETSAT-is, ECMWF-is, Mercatoris, ja see annab neile juurdepääsu väga olulistele andmehulkadele, ka Kopernikus tugineb eh, andmete vabale liikumisele Äh, võib juhtuda, et äh, osa andmeid äh, piiratakse, nende kasutamine piiratakse, võib-olla mis on siin kõige olulisem, on see, et Ühendkuningriigi tööstusel jääb võimalus jätkata koostööd Copernicuse programmi raames ka tulevikus ka siis, kui lepingud äh, käivad otse Euroopa Liidu kaudu, saad osaleda ka protsessides, kus kasutatakse Euroopa Liidu hanke eeskirju. kuid Kopernikus ongi fundamentaalselt koostööprogramm. ja ma olen kindel, et kõigi osapoolte huvides on jätkata seda koostööd ja tagada, et säiliks selline koostööbaas, mis oleks nii lai kui võimalik. mida laiem, seda parem on see programmile. usun, et siin leitakse kokkulepped, tagamaks harmoonilist koostööd ja Ühendriigi osalust ka tulevikus. ma vähemasti väga loodan, et see nii läheb. edasi kosmoseohutus kosmosejulgeolek. siin on siis küsimuse all Ühendkuningriigi osalus SSD, SSA programmides. ka siin on võimalik jõuda kokkulepetele andmete jätkuva kasutamise osas, kuid siin tunnetan, et on teatavaid muresid kõigepealt äh, selle poolest, et äh, et programm on veel koostamisel, et võimalik on seda tulevikku silmas pidades kohandada, teiseks ei ole mured võib-olla nii suured, kuna siia ei ole kaasatud äh, väga olul-, kõige olulisemaid Ühendkuningriigi struktuure, erinevalt näiteks Prantsusmaast järgmiseks on see, et äh, suuremad äh, majandusoperaatorid on äh, välja töötanud koostööraamistiku, mille raames vahetatakse omavahel andmeid ja selles suhtes mulle, mulle tundub, et et siin Brexit olulist mõju ei avalda ja viimaks selles valdkonnas on teenuseid, mis on, mida, mida pakub äh, USA, ja siin võib vast äh, usaldada, et need äh, teenused pakutakse jätkuvalt edasi kaubanduslikul alustel ka tulevikus. nii et selles valdkonnas ei ole muret kuigi tõsised. edasi eh, riiklik satelliitside. see on üks eh, uusi programme, mille Euro-, millega Euroopa Liit on välja tulnud ja SATCOM-ide valdkond, riikliku satelliitside valdkond, on ainus valdkond, kus Ühendkuningriik on rakendanud tugevat riiklikku kosmosepoliitikat, äh, aastate lõikes on nad äh, välja töötanud äh, Satcom, Skynet, Skyneti sari, laiemas mõttes satelliitsideme valdkonnas on Ühendkuningriik äh, tegutsemas siis ka geosatkomide äris ja kõige sellega seoses võib öelda, et see programm ei tekita samuti tõsist muret. viimasena jõuame Galileo juurde. tahan lihtsalt meenutada, kui väga algselt Ühendkuningriik selle programmi vastu oli kui otsustati, et programm tuleb, siis nad otsustasid võtta tugeva positsiooni ja see neil ka õnnestus. ja see programm tekitab hetkel võib-olla siis kõige suuremat äh, muret seoses Ühendkuningriigi jätkuva osalusega. esimene järeldus ja kõige olulisem järeldus, mille peaksime sellest tegema, on see, et kui on vaja midagi tõestada, eh, investeeringute olulisust eh, Galileo vallas, see näitab, kui väärtuslik on see programm selge on see, et eh, tsiviilsignaalid jäävad kättesaadavaks pole mingit põhjust, miks see ei peaks nii olema, ja ligipääs PRS-ile, see on nüüd eraldi küsimus, mille, mi-, mille üle tuleb otsustada peagi, ja küsimuse all on siis Ühendkuningriigi osalemine eh, tulevastes arendustes. nii et üks küsimus on ligipääs signaalile, ma arvan, et seda on üsna lihtne lahendada, kõige raskem osa on Ühendkuningriigi tööstussektori osalemine just äh, süsteemide äh, julgeoleku äh, haldamise keskmes, et kas oleks vaja sellele anda ligipääsu, see on väga oluline küsimus, millele, millega tuleb tegeleda. sellega ma lõpetaksin mõni sõna veel siis Brexiti ka seoses kõigepealt rõhutaksin, millised on siis eh, Brexiti mõjud eh, kosmosepoliitikale, kuid tahaksin ka öelda, et need ei ole selle sektori suurusega nii-öelda kooskõlas, selle mõju majandusele on väga suur. teiseks võib öelda hästi, Ühendkuningriisil, kuningriigil ei ole öö, eh, olulise kaaluga tööstuslik ettevõtteid, kuid siiski seitseteist protsenti tööstustegevusest Galileo raames pärineb Ühendkuningriigist. ja Ühendkuningriigi kosmosetööstus on tugevalt orienteeritud ekspordile. ehkki Euroopa Kosmoseagentuur ja ja RNT eh, väga tugevat mõju ei saa, Brexiti käigus on küsimus selles, et tuleb hinnata, kas sellest piisab, et säilitada kriitiline mass nii-öelda Ühendkuningriigi tööstustarvis. et säiliks konkurentsivõime selles sektoris ja ESA programmid, ESA osalus on, on enamasti tagatud ühekordsete programmidega ja põhine turutegevus toimub Galileo ja teiste Euroopa Liidu programmide raames ja just seda on vaja, et see kriitiline mass saavutada. Ühendkuningriigil võib tekkida probleeme seoses tarneahelatega ja lõpetuseks ütleksin, et äh, julgeoleku ja kaitse küsimustega tuleb tegeleda äh, laiemas kontekstis, siis võttes arvesse mitte üksnes kosmosevaldkonda, vaid julgeoleku ja kaitse küsimusi üleüldiselt. Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas, ennekõike just kosmosesektoris, kõige tõenäolisemalt ütleksin, et see kosmosevaldkond võib-olla on siis selline eelkäija seoses sellega, mis puudutab ähm, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu edasist koostööd julgeoleku ja kaitse valdkonnas, aitäh! suur tänu, härra Tortura! nüüd saame anda sõna liikmetele küsimusteks, esimene küsimus, äh, proua von Brandt, sotsiaaldemokraadid, palun! suur tänu, ma äh, lubasin oma heale kolleegile Theresa Griffinile, et ma loen ette tema küsimuse ja avalduse ta ise ei saanud tulla, tal on kodus konverents, nii laboristide konverents, kui tohib, siis Theresa Griffini nimel loen ette. Brexit ei ole veel aset leidnud, veel mitte, aga me juba tunnetame selle mõju ja IPPR-i raporti alusel meie põhjaalad saavad kaks korda rohkem kannatada Brexiti pärast kui lõunapoolne Ühendkuningriik ja valitsuse mõjude hinnang näitab, et kirdemajandus kannat-, kaotab kaks koma viis protsenti oma SKP-st, kui ja kaheksa protsenti, kui Kanada tüüpi leping, vabakaubandusleping sõlmitakse ja kui tuleb selline hard Brexit, on asi isegi hullem, nii et see mõjutab kõik äraühinguid ja sellepärast on tulemused hävitavad. jah, kolmkümmend neli miljardit aastast Ühendkuningriigi majandusele ja kolm miljonit töökohta sõltuvad ühtsest mm, siseturust ja suur osa otseinvesteeringutest tuleb Euroopa Liidus ja tänapäeval juba töötajad kaotavad oma töökohti sellepärast, et ettevõtted kas vähend-, koondavad või paiknevad ümber Brexiti ootuses. Land Rover hiljuti viimane näide, ebakindlus Brexiti osas on juba pannud ajutiselt toodangut kärpima ja kui tehingut, kokkulepet ei sõlmita, siis tähendab, et kogu autotööstus, see läheb Slovakkiasse. ja see tähendab, et tuhanded töökohad tarneahelas kaovad. kosmosepoliitikas Ühendkuningriik osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri tegemistes ja vastavates programmides ja kui äh, lahkutakse, siis äh, tulevikus saab vähem mõjutada Ühendkuningriik kosmoseprogramme ja juurdepääs satelliitidele kannatab samuti äh, teadusuuringute tulemustele ja uuringud näitavad et, et kaheksa koma üks protsenti võib kosmosetööstus Ühendkuningriigis väheneda ja äh, lepingud kolivad teistesse liikmesriikidesse, mis praegu kosmosesektoris on. ja tähendab, et kannatavad investeeringud. Airbus võtab praegu tööl nelikümmend tuhat inimest, töötavad seal kahekümnes kohas, pooled Walesis ja sada tuhat töökohta sõltuvad Airbusist ja neli tuhat tarneettevõtet Ühendkuningriigis ainuüksi. nii et eh, üleskutse kuidas seda kõike selgitada kohapeal inimestele, kes kardavad oma töökoha kaotada ja karta on sellist tagasiminekut kosmosesektoris ja lennundussektoris. jah, suur tänu, kuulame ära veel mõned küsimused ja siis on meie külalistel võimalik vastata. härra Tennika. suur tänu alustan sellest, et äh, jagan täielikult neid seisukohti, mida väljendasid täna meie külalised. ja mul on Briti valitsusele pigem küsimus, kas nad teavad, äh, mis on selle, selle seikluse tulemus, kas neil on ka äh, arve tuua ja mina olen Horisont Europe raport ja ma tean, mida teevad Briti eh, teadusuuringute asutused, nad on minuga ühendust võtnud. teadusringkonnad küsivad, et mis saab meievahelisest koostööst. et eh, Horisont Euroopa asjus, milline saab olema tulevane seisukoht? ja minu vastus, te olite liikmesriik ja kui te olete otsustanud lahkuda, siis seiske eh, Äh, hea selle eest, et kõik läheks täpselt kirja ka lahkumislepingusse selle kohta. ja ma kohtusin härra Barnier'ga ja kuulasin tähelepanelikult, mis tal oli öelda. ja ta ütles, äh, et sajaprotsendiliselt sedasama, mida väljendavad teie, äh, teie faktid ja arvud. ja need on tõesti faktid, mitte lihtsalt mingisugune ulme ja mul on üks küsimus, kas te teate sellest? Te ütlesite, et Briti majandus kannatab, inimesed kannatavad, Briti kaubandus on mõjutatud, kas ollakse eh, ikkagi teadlikud eh, Ühendkuningriigis tagajärgedest? Eh, jah, meie räägime sellest, siin Brüsselis ja kantakse ka internetis üle, aga me ei tea, kui palju Ühendkuningriigi rahvast meid äh, kuulab, kas nad ikka teavad, millis juhtub kuue kuu pärast, kui Brexit on aset leidnud. And... ma tänan, härra Tošinovski viimasena. ma lähen üle oma emakeelele. ja Já bych chtěl velmi poděkovat za... Jah, tere õhtust! Ma tahaksin tänada selle väga põhjaliku kirjelduse eest. Te rääkisite üksikutest projektidest eh, mida, mis saavad mõjutatud ja probleemidest, mis võivad Brexitiga tekkida. ma arvan, et Kopernikus eh, sellega äh, on võimalik tegeleda kaubanduslepingu kaudu, aga mis puudutab Galileod, ma ei arva, et avaliku reguleeritud teenustega probleeme tekiks, ka see on võimalik kaubanduslepingu kaudu lahendada, aga projekt äh, ise, Galileo on üks osa meie julgeolekusüsteemidest ja väga kaugele arenenud ning oleks kahetsusväärne see, kui Ühendkuningriigist saaks äkitselt kolmas riik. Ühendkuningriik on väga oluline riik Galileo jaoks. ja minu küsimus, kas te näete arukat ja mõistlikku viisi, kuidas eh, Ühendkuningriigist ei saaks kolmas riik, vaid et ta jääks kaasatud Galileosse, sest äh, Galileo, nagu teda praegu rakendatakse, näitab, et ta, teda ootab suur-suur edu ja see oleks suureks äh, probleemiks, kui meil ei õnnestu mm, probleemid lahendada selle väga keerulise kuluka programmi puhul. ja, ja nüüd on võimalik meie külalistel vastata lühidalt? väga lühidalt. see on tähtis teema. ja nagu siin kolleegid ütlesid, et tõesti üritatakse määratleda, et mis on see kahju, mis sünnib Ühendkuningriigile lahkudes ja Eh, mida see tähendab kaubanduspoliitika vallas, mida me tahame edasi ajada, aga tähtis on ka mõista, mida tööstuspoliitika vallas Ühendkuningriik kavandab ja siin on väga suur ebakindlus, nii et kaubanduspoliitika stsenaariumide puhul kui ka kaubandus, kui ka tööstuspoliitika vallas Ühendkuningriigis on seni suur ebakindlus ebaselgus. nüüd, mida see tähendab tööstuspoliitika vallas kahekümne seitsmele liikmesriigile, on teine asi nii et meiegi, meiegi jääme, kaotame. jah, ei ole uuringut selle kohta, milline on negatiivne mõju kahekümne seitsmele liikmesriigile täpselt, aga ebakindlus küll selles osas, millised saavad olema kaubandussuhted, milline saab olema Ühendkuningriigi tööstuspoliitika, see kõik mõjundab, mõjutab Euroopa Liidu tööstuspoliitikat. nii et mõtleme, et mida me saame kahekümne seitsmekesi teha, me saame väga selgelt välja öelda, et millist poliitikat me tahaksime näha pärast Brexitit tööstuse vallas ja siis pidades silmas, kuivõrd oluline on see meievahelised ühendused ja need ülemaailmsed väärtusaheldad. me mõistame, et on vaja avatud kaubanduspoliitikat, aga samas tähtis on, et meie tööstuspoliitika vallas üritaksime investeerida innovaatilisusesse ja nii me saame paremini ära kasutada seda tulu, mis tõuseb väärtusahelatest ja suudame ka nii paremini reageerida mis tahes ebakindlusele, mis seal võib tekkida. nii et see on minu üleskutse. tähtis on, et Euroopa Liidus me jääksime mitmepoolsete multilateraalsete kaubanduspoliitika pinnale ja mis puudutab tööstuspoliitikat, siis innovatsioonile põhine kasv on kõige tähtsam. proua Santos. see on nii if... jah, kui ühen-, kas Ühendkuningriigi rahvas ikka teab? ma arvan, et äriringkonnad on kursis ja me oleme nendega ühenduses, mõnikord VKE-d ei ole asjaga hästi kursis, mõned neist isegi jah, ei tea, et nende tooted lahkuvad Euroopa Liitu Ühendkuningriigist välja Eh, nii et tähtis on, et kõik väärtusahelas mõistaksid, et mõnikord nende eh, tooted väärtusahela kaudu, isegi kui neid on tarninud Saksa eh, tootjad näiteks, jõuavad Ühendkuningriiki. ja kaubanduslepingud, need on üsna piiratud võimalustega tavaline kaubandusleping ei puuduta innovatsiooni, innovaatilisi projekte nii et ärge oodake, et kaubanduslepingud hakkavad nende teemadega tegelema. Ühendkuningriigiga meil on muidugi lepingus vaja kaugemale minna, kui tavapärase kaubanduslepingu puhul me seda teeme, aga meil ei ole ei piisa ainult kaubandusosast, kui Ühendkuningriik tahab Horisondile, Horisont Europe või Copernicus või teistele projektidesse kaasa lüüa ka tulevikus, siis tähtis on, et meil oleks ühesugused eeskirjad, millest ka Ühendkuningriik kinni peab koos kahekümne seitsme liikmesriigiga, sest vastasel korral meil ei oleks ühesuguseid tegevusreegleid. loomulikult me tahame tihedasse koostöösse jääda Ühendkuningriigiga, aga väga palju sõltub ka Ühendkuningriigist ja tema valitsusest et tähtis on, et otsustataks samadest kohustustest kinni pidada ja samastest eeskirjadest kinni pidada, mis teistel Euroopas. ja lõpetuseks härra Tortora. jah, tänan küsimuste eest. jah, Brexitiga eh, on nii, et et tõesti saab kolmas osapool Ühendkuningriigist, mis ei tähenda seda, et me ei jääks heaks sõpradeks. ja seda ma olen ikka ja jälle soovitanud, et mitmesuguste lepingute, mitmepoolsete lepingute kaudu tagada, et Ühendkuningriik jätkuvalt Euroopa Liidu kosmoseprogrammides kaasa lööks. aga nagu te ütlesite, jah, ainuke asi on aval-, avalik reguleeritud teenus, mida see ei puuduta. avalik reguleeritud teenus on selline mm, eraldi väljaarendus. ja kui teil on head sõbrad, siis saate nad endiselt omale koju kutsuda külla, aga kas te peaksite neile ka uksevõtme andma, oma kodu võtme neile andma, see on poliitiline otsus, mis tuleb langetada. And this wraps it up. A big thank you sellega olemegi lõpetanud, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, suur tänu, et saite täna siia tulla ja tänan teid ka huvitavate ettekannete eest. suur tänu ka liikmetele! Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad, head kolleegid. ja läheme nüüd kohe edasi hääletamisega. nii et äh, palun siis kasutagem oma kaarti. teeme testhääletamise, hääletamine on avanud, avatud. meid siin väga palju veel kohal ei ole, ehk tuleb veel juurde. nelikümmend neli saan mina, kaks kolmandikku. okei okay,, I close the vote. What you do? nii et mis me siis ette võtame? tundub, et süsteem toimib. palun, mul ei ole kaardi kaasas. kas ma nüüd lähen jooksen, toon oma kaardi ära või tõstan ainult kätt? Let us go. General budget. Need Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve ja raportöör on Jens Kaier. ja võtame ette kõik jaod. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud täiend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. muudatusettepanek vii-, number viis, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kuus kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu võetud, need lisa kompromissil neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. nii et täiend kompromissile number neli ja lõpetan hääletamise. see on tagasi lükatud, vastu võetud. kõik on hästi, see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. uuesti, kakskümmend üheksa, kontrollime. kakskümmend üheksa, kontrollime. see ei ole minu jaoks piisavalt selge. hääletamine lõppenud. Need tulemus on väga selge, ma vabandan. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me läheme edasi lõpphääletusega. nimeline hääletus. päevakorraline küsimus, palun. kolmekümne, kolmkümmend kolm jäi vahele, muudatusettepanek kolmkümmend kolm see langeb ära. kakskümmend kaheksa võeti vastu, seega kolmkümmend kolm langeb. nii et lõpphääletus. nii et avan hääletamise ja lõpetan hääletamise selgelt vastu võetud. palju õnne raportöörile. ja lähme edasi teatud äh, plasttoodete keskkonnamõju vähendamine keskkonnale. ja raportöör on Barbara Kappel. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, kontrollime. esimene kompromiss. lõpetan hääletuse. vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse koos, kes on poolt, vastu. kontrollime. kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse on koos. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu. kontrollime, kaheksakümmend üheksa. kontrollime kaheksakümmend üheksa ja hääletamine lõppenud. vastu võetud üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. üheksakümmend üks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, kontrollime. üheksakümmend kaks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud. jälle kontrollime, üheksakümmend, üheksakümmend kaks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks A, kes on poolt. kontrollime, kompromiss sellega me peaksime asjad väga selgeks tegema, see on kaks A. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja edasi on sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime, sada kakskümmend kaheksa. ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kolmkümmend üks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, nagu me näeme sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kolmkümmend kaks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend lükati tagasi sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime, sada kolmkümmend seitse hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime. kaks muudatusettepanekut, sada kolmkümmend üheksa ja sada nelikümmend. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kas poolt vastu? vastu, tagasi lükatud siis. sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime. sada nelikümmend viis, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime. kompromissettepanek on väga oluline. nii et kontrollime kompromissettepanek number kolm ja hääletamine lõppenud. see on vastu võetud sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime. palun tõstke käsi muidu ma ei saa aru, sada viiskümmend kolm, ma lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. kompromissettepanek number neli, kes on poolt, vastu. kontrollime. kompromiss neli. hääletamine on lõppenud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaks muudatusettepanekut täiendavalt, üks on siis üks, kuus, kolm ja üks, kuus, viis. kõigepealt sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt, kontrollime, kompromissettepanek number viis. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, kaheksa muudatusettepanek number kaheksa, kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. sada kaheksakümmend üks. hääletamine on lõppenud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm, kes on poolt, po-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime, sada kaheksakümmend neli hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend viis, kontrollin, sada kaheksakümmend viis. hääletamine on lõppenud, vastu võetud väga hea mõte kontrollida, sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu kontrollime, sada kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend kuus. hääletamine lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime, sada kaheksakümmend kaheksa ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime. sada kaheksakümmend üheksa, hääletamine lõppenud. kompromiss kuus elektrooniline hääletus palun vajutage nupule. kompromiss kuus, hääletamine lõppenud. vastu võetud. nüüd kakssada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapool-, kontrollime, kakssada neliteist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 kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend kaks, kaks muudatusettepanekut koos, kes on poolt, vastu. kontrollime, kaks ettepanekut koos, kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend kaks. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm kakssada nelikümmend kaks järgmisel leheküljel. kolleeg Paksase muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kakssada nelikümmend kolm, kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime uuesti. kakssada nelikümmend viis. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaks muudatusettepanekut, kakssada nelikümmend kuus, kakssada nelikümmend seitse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime uuesti kakssada nelikümmend kaheksa is um, rejected. tagasi lükatud kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime. kakssada viiskümmend üks hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime kakssada viiskümmend kolm. hääletamine on lõppenud proua kolleeg, kas te olete vastu? kakssada viiskümmend kolm äh, lükatakse tagasi. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, kontrollime. kakssada viiskümmend neli. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime. väga raske on arvata, mida te soovite hääletada, kui me käsi ei näe, nii et hääletamine on lõppenud. kaks, viis, kuus. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu? kakssada viiskümmend seitse. kontrollime elektrooniliselt kakssada viiskümmend seitse, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks tuhat kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu ja kontrollime. kakssada kuuskümmend viis. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, hääletame elektrooniliselt. hääletamine lõppenud, vastu võetud kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu kontrollime seitseteist muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? veel hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, hääletame. kompromissettepanek number kaheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, e, kontrollime, kakskümmend seitse. kontrollime. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime. kakskümmend kaheksa. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletame. see on siis elektrooniline hääletus, hääletamine lõppenud vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime, kolmkümmend seitse. hääletamine lõppenud kuidas teie hääletate, kolleeg? poolt. nüüd vastu võetud siis. kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooled ja vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt ka. kompromissettepanek number kümme, hääletame elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kaks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime, nelikümmend kolm hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend viis. hääletamine lõppenud tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga üks, kes on poolt, kaks, vastu, nii et kontrollime number ühte uuesti. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on kõigepealt viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend kolm. hääletamine on lõppenud viiskümmend kolm on tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt kompromissettepanek üksteist. hääletamine lõppenud. vastu võetud. seda, sedasama siis äh, kompromiss kaheteistkümnega elektrooniliselt. hääletamine lõppenud. vastu võetud. neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kuuskümmend kaks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend kolm. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, kontrollime. kuuskümmend viis. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime, kuuskümmend seitse. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kuuskümmend üheksa kontrollime, kuuskümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend kaheksa, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu ja kontrollime, seitsekümmend kolm hääletamine on lõppenud vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime, seitsekümmend viis. hääletamine lõppenud see on vastu võetud seitsekümmend seitse, võeti tagasi, seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, seitsekümmend kuus. kontrollime, seitsekümmend kuus, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime, seitsekümmend, seitsekümmend üheksa, kontrollime. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. õnnitlused raportöörile. ja head sõbrad, suur tänu teile. see oli hääletamise lõpp. ja me oleme ilusti oma ajas. nii et kell on pool viis ja lähme edasi järgmise punktiga oma päevakorras. Means head sõbrad, lühike paus, kolm minutit. kui soovite saalist lahkuda, siis palun tehke seda kohe. vabandust, et pean teile seda ütlema, aga me tahaksime õige pea edasi minna, nii et kolm minutit on vaheaega ja siis jätkame hello. Mr. Peterson replaced Mr. Peterson. Federation is not he's not uh, here today. by Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start immediately. sõbrad, läheme kohe edasi, punkt number seitse meie päevakorras, tippdomeeni nime EU kasutuselevõtt ja toimimine. meie raportöör on kolleeg Frederik Federley kuid teda asendab kolleeg Peterson, kes asendas ka mind ennast, suur tänu selle eest. ja nüüd siis ka Frederik Federleid. nagu teate, seati see tippdomeen sisse eh, määrusega seitse kolm kolm murd kaks tuhat kaks. see on nüüd tunnustatud, hästi toimiv tippdomeeni eh, nimi äh, kuid seda reguleerib äh, ajale jalgu jäänud õiguslik raamistik, äh, mis tuleb põhjalikult läbi vaadata, et äh, tagada tulevikukindel ja paindlik reguleeriv keskkond. ja komisjoni ettepanek on sihiks võtnud olemasoleva õigusaktide kehtetuks tunnus, tunnistamise mis on meile oluline. ja nüüd ma paluksin kolleeg Petersonil äh, arutelu ka algust teha. tänan väga. kõigepealt vabandan härra Föderi nimel, kes ei saanud täna siia tulla. uus ettepanek diplomeeni nime EU kohta, selle eesmärk on kehtestada, tunnistada kehtetuks olemasolevad õigusaktid, nii et see õiguslik raamistik, mis äh, reguleerib äh, diptamiini nime, seda tuleb kindlasti muuta, et äh, turuolukorda arvesse võtta. Lähtuvalt ühtse digituru strateegiast on vaja tagada, et diptamiini nime, mis on üsna hästi töötanud, toimiks ka edaspidi, tagamaks, et sellega seotud kasu jõuab võimalikult paljude Euroopa Liidu kodanikeni raportöör tervitab äh, ettepanekut, millega püütakse äh, tippdomeeni nimede turu äh, arengutega kaasas käia ja see eeldab paindlikku õiguslikku raamistikku. tegemist on Euroopa Liidu veebiidentiteediga ja raportide arvates on see institutsioonidele, ettevõtetele ja kodanikele võimalus saada ligipääs EU tippdomeeni nimele. see aitab neid identifitseerida osana Euroopa kogukonnast. ettepanekus on äh, välja toodud põhi, peamised põhimõtted, äh, domeeni nime kasutamise tingimused, registreerimine ja domeeninimede tagasivõtmine domeeni nime registreerimise äh, protsess ja nii edasi. ettepanekus äh, on ette toodud ka äh, peamised põhimõtted seoses domeeni nime toimimisega ja et need peaksid olema siis kaasa arvatud lepingus registripidajatega sooviks rõhutada eh, eh, selles süsteemis Euroopa alusväärtuste eh, rolli nagu näiteks mitmekeelsus, kasutajate eraelu puutumatus ja nii edasi ja raportöör leiab, et selleks oleks vaja täiendavaid turvameetmeid. raportöör soovib ka, et Euroopa Parlamendil oleks parem kontroll registri nimetamise kriteeriumide ja menetluse kehtestamise üle delegeeritud õigusaktide kasutamise abil raportöör eh, juhib, soovib juhtida teie tähelepanu ühele küsimusele, mida tuleks veel arutada, see on siis see, kas see registri nimetamist saab olla seotud üksnes mittetulundusühingutega või saab sellel olla ka kasumi teenimise eesmärk oluline on kaasata Euroopa Parlament tulevaste eh, eeskirjade kehtestamisse aktiivselt. raportöör soovib tänada komisjoni eh, vastutulelikkuse eest, eh, kiire vastamise eest meie küsimustele ja rõhutab head koostööd meie komisjonis ja koos variraportööridega, aitäh! tänan nende märkuste eest EPP äh, fraktsiooni poolt kolleeg Hokmark. tänan, aitäh raportöörile ja kolleegile, kes äh, raportit tutvustas. ma arvan, et tegemist on teemaga, millega peaksime saama üsna lihtsalt edasi minna, olles pragmaatilised äh, ja üritades saavutada paremat tulemust. kuigi ka praegu domeeni nimed toimub, toimib hästi. et parandada digitaalset ühisturgu, hõlbustada eh, piiriülest kaubandust digiturul, see kõik on väga oluline ja selle saavutamiseks eh, on kaks sellist eh, võtmesõna, millega seoses saame midagi ära teha et olukord paremaks muutuks. see peab olema lihtne, kuid ka turvaline, et meid kaitsta nende vastu, kes äh, tegelevad häkkimisega, küberkuritegevusega ja nii edasi, nii et see peab olema lihtne ja turvaline. teatud mõttes on need kaks asja teineteisega vastuolus, kuna mida turvalisemat asja soovime saada, eh, seda keerulisem on seda lihtsalt teostada, aga ma arvan, et see peaks nii toimima. on ju väga palju nõudmisi ja menetlusi, mis tuleb läbi teha ja ma arvan, et eh, kui me rõhutame turvalisuse tähtsust siis on meil lihtne edasi minna, tagades, et see domeeni, et seda domeeni nime saavad lihtsalt kasutada need, kellel on selleks õigus. seda on nimetatud ka Euroopa Komisjoni ettepanekus, need on siis Euroopa kodanikud, Euroopa riigid, kuid ka need, kellel on ligipääs Euroopa turule, kõik need saavad anda oma panuse sellesse, et domeeni nimest saaks ülemaailmselt juhtiv domeeni nimi. ma arvan, et kokkuvõttes on see ettepanek üldiselt hea, samuti raportöör on teinud ettepanekuid, mida tasub toetada või vähemasti edasi arutada, ootan huviga arutelu selle kohta, kuidas edasi minna, nii et see süsteem oleks turvaline ja lihtne, lihtne ja turvaline, ma arvan, et siin on võimalik üht-teist koostöös ära teha tänan väga. kas sotsiaaldemokraatide poolt keegi, palun? aitäh. diplomeeni nime toimimine on olnud üks edulugusid Refiti ülevaade näitas, et top, et eh, tippdomeeni teema on endiselt aktuaalne. Eh, samas on küsimusi, mis vajavad endiselt eh, reageerimist, sest on ka puudujääke, vaatamata edule. on vaja regulatiivset raamistikku tugevdada, millele tippdomeen punkt EU tugineb ja see raamistiku muut-, parandamine on põhjendatud. komisjoni mm, äh, algatus tugineb konsultatsioonidele avalikkusega ja äh, sidusrühmad on samuti seda ettepanekut raamistikku parandada muud toetanud. tähtis on äh, paremini Euroopa Liidu imagot selle kaudu tutvustada. samuti komisjoni ja registri vaheline leping peab sätestama need põhimõtted, mis reguleerivad tippdomeeni haldamist. ja hetkel on üks asi, milles on vaja edasi arutada äh, raportööridel asja. nimelt äh, raportööriga võttis ühendust eh, Euroopa organisatsioon ja arutati kaubamärkide registreerimisprotsessi. ja tehes seda, et .eu eh, e tippdomeeni nime all eh, see tõesti edendaks ja tutvustaks paremini Euroopa Liitu, näiteks hõlmata need kaubamärkide õiguspärased omanikud, kes seda soovivad ja Euroopa organisatsioon pakkus ka oma teeneid funktsioneerimaks sekretariaadiga äh, selle ettepaneku raames. nüüd praegu toimuvad konsultatsioonid sotsiaaldemokraatidel selle ettepaneku üle ja tutvustame teid tulemustega, kui need on läbi see oli härra Tšaba Molnari avaldus. aitäh. see oli meie variraportööri äh, Tšaba Molnari äh, avaldus, mille luges ette äh, koordinaator Radošnovski saab nüüd sõna, kes asendab härra Bashir. tänan, härra Bashir palus mul enda poolt vabandada ja saatis mulle oma märkmed. variraportöörina on ta nõus ettepanekuga, domeeni nimi on aidanud e-kaubandust arendada ja vähendada eh, registripidajate halduskoormust minu kolleeg soovib tänada raportööri hea ettepaneku eest, ITRE-le ja toetab enamikke, enamikku ettepanekuid. mitte igaühel ei peaks automaatselt olema õigus tippdomeeni nime.eu kasutada, kuid on ka teatavaid probleeme seoses selle teema politiseerimisega on ju teada, et äh, Briti ettevõtted võivad kaotada õiguse seda Euroopa domeeninime kasutada. meie raportöör usub, et äh, oleks võimalik leida lahendus, äh, mis ei häiriks nende ettevõtete tööd. kolleeg ootab koostööd teiste, teiste liikmetega. rohkem ei näe sõnavõtusoove, nii et paluksin nüüd härra Bringeri äh, DJ Connectist võtta sõna komisjoni nimel. tänan, Olivia Pange Euroopa Komisjonist. kõigepealt äh, sooviksin tänada raportööri positiivse raporti eest ja hea koostöö eest selle ettevalmistel, ettevalmistamisel, nagu mainiti, eh, tippdomeen eh, algatati juba üksteist aastat tagasi, eh, selle eesmärk on edendada Euroopa väärtusi, suurendada usaldusväärsust. see on olnud üsna edukas, praegu kasutab seda ligikaudu kolm koma kaheksa miljonit või on registreeritud kolm koma kaheksa miljonit domeeni nime hetkel on küsimuse all siis õigusliku raamistiku moderniseerimine, eh, eesmärgiga viia sisse põhimõtetele tuginev reguleerimine ja tagada see, et .eu domeeni eh, kohaneks eh, paindlikumalt turuolukorraga. uues ettepanekus parandatakse domeeni nime haldamist, tuues sisse mitmetest sidusrühmadest koosnev nõukogu mis kaasaks erasektorit, tehnilisi eksperte ja nii edasi. eesmärk on selleks, et internet, selles, et internetikogukond saaks kaasa rääkida domeeninime haldamisel ja lõpetuseks rõhutaksin, et uus ettepanek laiendab registreerimise õigust Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad kolmandates riikides, nii et Euroopa Liidu kodanikud äh, saaksid eh, kasutada Euroopa internetiidentiteeti, ükskõik kus nad paiknevad. Eh, meie eesmärk on see, et rohkem inimesi ja ettevõtteid kasutaks EU eh, e domeeni ja nagu rõhutas ka raportöör, et see rõhutaks Euroopa identiteeti veebis, mis on seotud Euroopa väärtustega, nagu mitmekeelsus ja eraisikute turvalisus aitäh! ma paluksin nüüd kolleegil öelda mõne sõna äh, arutelu lõpetuseks. raportööri asendamine tähendab, et paratamatult tuleb äh, arutelu lõpus mõni sõna öelda. see tundub olevat üsna lihtne kuna väga palju oleme kuulnud konstruktiivseid märkusi ja on kindel, et äh, raportöör oleks tänulik, kui tal oleks olnud võimalus täna siin olla ja kindlasti ootab ta huviga edasist arutelu variraportööridega. ja saan aru, et tema eesmärk ongi e, jõuda lõppjäreldustele enne aasta lõppu, aga see tundub tehtav, võttes arvesse kuuldud märkusi, nii et tänan väga, e, esimees, ja ootame edasist koostööd colleague Patterson. Now we go. nüüd väga oluline info, kahekümne kuues eh, september eh, kell kaheksateist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, see on kolmapäev ja plenaari jõuab see asi siis tõenäoliselt jaanuaris kaks tuhat üheksateist. järgmine punkt, õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks. me koostame arvamust IMCO-le ja ma tahaksin paluda äh, arvamuse eelnõu autoril, äh, proua Zaborskal sõna võtta alustuseks. sõna on teil. aitäh, head kolleegid. selle eelnõu aluseks see on siis õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks, selle alus on, see koosneb kahest teemast. kõigepealt igapäevane interaktsioon ärikasutajate ja e, veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate vahel või siis täpsemalt e, kasutajate e, interaktsioon nende veebilehtede ja otsingumootorite vahel. seda on käsitletud ka eh, esitatud eelnõus. siin räägime äritegevuse tingimustest, eh, vahendusteenuste pakkimisest, pakkumisest, eh, ligipääsust andmetele, ja võimalusest pakkuda erinevaid tingimusi läbi erinevate teenusevõimaluste. on ka küsimusi seoses konfliktide lahendamisega, meil on seatud, pandud paika miinimumtingimused eh, kaebuste lahendamiseks, eh, püüame motiveerida kasutajaid kasutama eh, vahendusorganeid. nagu teate, on IDRE komisjon pädev seoses artiklitega viis ja kuus, kus on juttu äh, reastamisest, järjestamisest. üldiselt pean ütlema, et äh, eelnõu, komisjoni esitatud eelnõu on väga kvaliteetne, tasakaalustatud, paljud kritiseerivad seda, kuid erinevatel põhjustel äh, ITRE arvates on see tasakaalustatud. minu dokument võib-olla eh, komisjoni ettepanek on pisut ettevaatlik, mina soovitaksin ambitsioonikamat lähenemist olen tutvunud ka Inko komisjoni eh, raporti eelnõuga, esitanud oma eh, kommentaarid, eh, võib-olla saate ka oma muudatusettepanekute kasutamisel kasutada siis minu esitatud märkusi. uus määrus peaks kinnitama kohustuse andma ligipääsu Äh, ärikasutajatele, just sellistele andmetele, mis puudutavad äh, platvormide äh, tehinguid. vastasel korral annaksime õiguse platvormidele ja otsingumootorile, otsingumootoritele privatiseerida nii-öelda andmeid, millele neil ei ole õigus ja teiseks tuleks laiendada seda praktikat või keelata praktika äh, mille kohaselt äh, ei lubata äh, ärikasutajatel osutada siis äh, teenuseid teisi, teiste kanalite kaudu, mis takistaks äritegevuse vabadust. ja kokkuvõttes tahaksin öelda, et minu seisukoht sellistes valdkondades, mis on mis on seotud äh, meie äh, komisjoni pädevusega, siis äh, rankingu seisukohast läheb see dokument vast liiga kaugele, mis puudutab selle läbipaistvust, siis see peaks olema seotud üksnes parameetritega, mitte põhjustega, miks on valitud just niisugused parameetrid ja mitte teised. sest vahel on oluline, et esitataks ratsionaalsed põhjend-, põhjendused Need parameetrid peavad olema kirjeldavad, mitte preskriptiivsed. ja seoses äh, täna rääkisime äh, komisjoni esindajatega, kes ütlesid, et äh, see, mis puudutab suurimat otsingumootorit, siis siin on juba otsustatud selline eh, praktika keelata ja kui me seame sisse kohustuse teatada erikohtlemisest seoses otsingutega, siis seda võiks tõlgendada niisuguse käitumise tolereerimisena, kuivõrd see on läbipaistev. ma arvan, et see on tõsine argument, mõtlen selle peale edaspidi, praegu ei oska öelda, kas olen komisjoniga selle koha pealt nõus või mitte, aitäh. ja muidugi, kui teil on küsimusi, siis olen valmis neile vastama. I would like to ask Mr Zor-. ma palun nüüd härra Zorinjo, kes proua Kailit asendab sotsiaaldemokraatide hulgast, äkki räägite sel teemal? suur tänu. Eva Kaili, minu kolleeg, vabandab, et ta ei saa olla siin arutelul, aga tema esindab USA-s Euroopa Parlament praegu ühel konverentsil, seetõttu ta tänab komisjoni esialgse ettepaneku eest ja samuti raportööri tehtud töö eest. tegemist on olulise õigusaktiga ja see pa ka paneb põhja aluse järgmise koosseisu tööle ja tähtis on, et see ettepanek kaitseb VKE-sid ega pärsi innovatsiooni. tähtis on, et tingimused oleksid läbipaistvad ja oleks võimalik planeerida järgmisi sammume kindlustundega. samas me tahame ka, et ei toimuks meelevaldsust eh, vahendusteenuste osutajate poolelt ja tähtis on, et samas platvormid, kui nad näevad ille-, ava-, avastavad illegaalse sisu, siis saaksid kohe tegutseda või kui tegemist on turvanõuete rikkumistega samuti. see on kõik arusaadav kasutajatele ja meil on vaja tulevikukindel tekst eh, koostada. aga kui platvorm erinevalt eh, kohtleb eh, Äh, äh, kaupade või teenuste osutajaid, siis see ei ole vastuvõetav, kõik peab toimuma läbipaistvalt. ja Eva Kaili tahab öelda, et ta tahab konstruktiivset lähenemisviisi ka, kui kõneks on vaidluste lahendamine. ja tähtis on, et ettevõtjaid hästi informeeritaks ja oleks võimalik alternatiivselt lahendused vaidluste puhul leida Eh, igatahes meie raportöör tahab kõigiga koostööd teha ja rasked küsimused lahendada, tänab raportööri ja ootab kompromissettepanekuid eh, juba. suur tänu nende märkuste eest variraportööri nimel. ja nüüd proua Jüring, kes proua Mlinarit asendab. Online platvormid nagu otsingumootorid, sotsiaalmeedia e, e-kaubandus ja igasugused rakendused on jah, palju probleeme tekitanud praegustele ärimudelitele, avanud ka suured võimalused, mis varem olnud mõeldamatud. on uued võimalused avanenud investeerijatele ja ka tarbijatele erinevad äh, samme, mida astutakse ühtse turu strateegia raames äh, ja see ettepanek on he äh, väga hea ettepanek, mis pakub selged õiguslikud raamistikud ettevõtetele, kes tegutsevad Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel siseturul. ma tervitan seda raportit, see näitab, kuidas me saavutame oma eesmärgi meie ettevõtjad saaksid õiglaselt konkureerida ja et ei oleks takistatud innovatsioon. jah, mitme sektori põhiline lähenemisviis on vajalik ja tähtis on mõista, et väikesed ja suured ettevõtjad on võrdväärselt tähtsad ettevõtjate vahelistes suhetes. samas tuleb ära hoida halduskoormus ja äh, moonutav konkurents äh, uutele turule tulijate ja vanade olijate vahel. ma olen nõus, et ühesugused eeskirjad nõuavad äh, suuremat auahnust ja nimelt esiteks online platvormid ja otsingumootorid peavad kinni pidama nendest samastest eeskirjadest, kui nad tegutsevad samal viisil teiseks, praegu öö, eh, otsingumootorite eh, pakkujad eh, jah, koostavad mitmesuguseid järjestusi ja teatud teenuseid ja kaupu eelistavad, isegi kui nad teevad seda kaudselt teiste veebilehtede kaudu, mida teenuse osutaja, vahendusteenuse osutaja pakub see ei ole vastuvõetav, tuleb ette näha, et platvormid ja ärikasutajad tõesti heauskselt saaksid tegutseda ja kulud jaguneksid osaliste vahel õiglaselt. Mm, äriettevõtjatest kasutajatel peab olema juurdepääs äh, andmetele, mis on ühistes tehingutes sündinud ja tähtis on tarbijale pakkuda seejuures optimaalseid teenuseid. tuleb kaaluda äh, ka järjestusranking parameetreid ja leida hea tasakaal äh, ühelt poolt suurem läbipaistvus ja teiselt poolt suurem õiglus ja konkurentsi ei tohi ohtu seada. näiteks, mis tohi tekkida, et kohustuslikus korras tuleb kellegi oma ärisaladust avaldada kui me vaatame, kuidas kaebusi lahendatakse, siis ei tohi olla moonutavaid kõrvalmõjusid ja eh, eh, seda igasuguste erandite põhjal, eh, mida tehakse sõltuvalt ettevõtte suurusest. ja tähtis on, et investeerijad ja tarbijad saaksid teadlikke otsuseid teha. proua Mlinar teeb ettepanekuid ka omalt poolt ja ootab juba ette head koostööd. suur tänu nende märkuste eest. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja Connect peadirektoraadist. suur tänu. suur tänu raportöörile, ma pean kohe alguses ütlema, et see on eh, ühisdokument Eh, kaks peadirektoraati, Grow ja Connect on selle ettepaneku koostanud. ma kiidan eh, saadikuid sellest, et te väga põhjalikult olete tutvunud nende keerukate küsimustega, mida me oleme siin üritanud käsitleda ja mul on suur heameel selle üle, et see, mida me üritasime saavutada, sellest olete suurepäraselt aru saanud. proua raportöör Zaborska eh, ma selgitan lühidalt komisjoni ettepaneku loogika tugines sellele, et on vaja kiiresti ja samme astuda ja tähtsaid samme astuda, tegeleda nende elementidega, kus on selgelt näha, et väärkasutatakse olukorda või ebaõiglusega on tegemist puudub läbipaistvus ja need on need aspektid, mida ka meie oleme ettepanekus käsitlenud ja mis on väga tähtis Teie komisjonil just on juurdepääs ehm, kaebuste lahendamisele ehm, uus õigus ka ehm, kollektiivne hagi esitada äriliitude kaudu. see kohe hõlbustaks just olukorda VKE-dele Euroopa Liidus, kes on hakanud sõltuma suurtest platvormidest ja kui midagi läheb valesti, siis hetkel neil ei ole kuhugi pöörduda. ja kolmas asi, mida ma tahtsin rõhutada ja arutelu keskmes on see ka olnud, terve rida küsimusi, kus meil ei, ei ole saanud selgelt jõuda seisukohale, et tugevamad keelud ja regulatiivne sekkumine oleks vajalik olnud, tõendid ei ole seda kinnitanud. nüüd, mis puudutab MFN klauslit, siis äh, me oleme välja pakkunud kõigepealt läbipaistvusmeetmed esimese sammuna ja siis platvormide vaatluskeskusega me tuleme kokku sel nädalal esimest korda ja äh, koos hoiame olukorral silma peal selleks, et otsustada, et kas mingeid täiendavaid meetmeid tuleb tulevikus veel võtta. ja mõnedest peamistest muudatusettepanekutest, mida proua Zaborska on välja pakkunud lühidalt. nagu ta ütles, ka tegelikult meie äh, mõtlesime mõnede muudatuste üle järele, nimelt artiklit kuus näiteks pikendada ja seitse ka online otsingumootorite kohta, aga leidsime siiski, et see oleks liiga kaugele mindud, tuginedes tõenditele. ja selline horisontaalne kõikehõlmav instrument, äh, jah, seitse tuhat äh, väikest platvormi eksisteerib Euroopa Liidus, näitavad meie uuringud, nii et need ettepanekud ei ole õigustatud. ja MFN ettepanekud, komisjon praegu tegeleb seirega üle Euroopa Liiduliselt koostöös konkurentsiasutustega, uurimaks, milline mõju on nendel keeludel, mis on mõned liikmesriigid seadnud. aga aitäh, et juhtis sellele tähelepanu ja me oleme valmis teiega mm, mõtteid edasi vahetama sedamööda, kuidas teie töö siin edeneb. suur tänu, proua Zaborska, meie raportöör. And remarks teie lõppsõna. suur tänu. suur tänu, kallid kolleegid. variraportöörid tehtud avalduste eest ja suur tänu ka komisjonile. ma arvan, et see, mida me siin kuulsime, näitab, et suuri probleeme ega erimeelsusi ei tohiks meil olla ITRE arvamuse osas siin komisjonis ja ma ootan muidugi ka teie muudatusettepanekut ja edasist koostööd. jah, nüüd ma tuletan teile kõigile meelde, tähtaeg muudatuste esitamiseks on oktoober, ei, kahekümne kuues september, see on ka kolmapäevane päev, kell kaksteist. kolmapäeva keskpäevaks kahe päeva pärast. ja siis hääletamine ITRES on kahekümne esimesel novembril ja juhtkomitees IMKOS kuuendal detsembril. ja läheme nüüd edasi eh, üheksanda päevakorrapunkti juurde plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika. see on algatusraport Intalt ja libe eh, on ka sellega seotud vastavalt artiklile viiskümmend neli. ja tehnoloogilised ja innovatsiooni aspektid ja just nimelt jaotatud avalik arvestusraamat on teema, mis pakub eriti huvi ka meie komisjonile. ja maikuus kaks tuhat kaheksateist meie ka juba sel teemal es-, Äh, tegelesime. meil on resolutsioon ja ka suuline küsimus jaotatud ja avalike arvestusraamatute kohta. ja nüüd ma annan sõna meie raportöörile Kristjan Silviu Pussoile. suur tänu, esimees, kallid kolleegid. jah, innovatsioon, konkurentsivõime, äh, kõik see on otseselt äh, tihedalt seotud jaotatud Äh, arv ja avaliku arvestusraamatu tehnoloogiaga. see on tähtis kõikidele sektoritele, transpordisektorile, tootmissektorile. tegemist on uue tehnoloogiaga ja oluliselt saavad edeneda meie kaubandussüsteemid, äh, läbipaistvus paraneb, kaupade ja teenuste osutamisel logistikakulud vähenevad, dokumentatsiooni järgi vajadus väheneb, kontrolle ei pea nii palju olema, sellega väheneb bürokraatia, tarbijate kaitse, turvalisus ja samuti otsuste langetamise kriteeriumid muutuvad tugevamaks. mis puudutab meie komisjoni arvamuse eelnõu, ma üritan võimalikult lühidalt teha, aga samas ka võimalikult palju ära rääkida. ma olin tihedas kontaktis teiste variraportööridega ja meie nõunikega. ja peamine millel ma oma arvamuses koondusin, koondasin tähelepanu, oli järgmine. me räägime konkreetsest DLT-s, nimelt plokiahelast siin ja ma rääkisin, kuivõrd tähtis on tehnoloogia neutraalsuse põhimõte, kui tekivad uued liigid jaotatud avaliku arvestusraamatu all. Need on alles väljaarendamisel ja see tähendab, Euroopa Liit peab looma ökosüsteemi, kus idufirmad Äh, ja teised äh, leiaksid äh, hõlpsasti rahalisi vahendeid. samuti komisjoni liikmesriigid peavad tegema koostööd, et TLT-sid parandada selleks, et seiret ja kontrolli parandada, võidelda ebaõiglaste maksete vastu ja rahapesu vastu ning mm, igasuguste väärkasutuste vastu ja arukad nutilepingud võivad olla peatähtsad ka rahvusvahelistes kaubandusoperatsioonides, aga praegu see tehnoloogia ei ole veel piisavalt küps, et seda juriidiliselt jõustada. ja mis puudutab tagajärgi, siis DLT ja plokiahel ähm, peab olema keskkonnasõbralik ja vähem energiat tarbiv. ma rääkisin, et tähtis on ka teil teiste tehnoloogiatega e, ühendada DLT-d tehisintellektiga ja kvantarvutustehnikaga, samuti asjade internetiga, samuti rahvusvahelise kaubanduse automatiseerimisega. ja mis on väga tähtis DLT rakenduste juures, nimelt kuivõrd turvalised nad on, millised on tehnoloogilised riskid ja tähtis on need läbi hinnata. nüüd, mis puudutab kvantarvuteid, siis ma rääkisin ka, et kvant krüptograafia vallas peaks edasi riikima ja ma tervitan Euroopa Liidu blokiahela äh, va-, vaatlusfoorumit ja partnerlust, mis praegu hõlmab kahtekümmet viit liikmesriiki ja Norrat ja ma leian, et see on paljutõotav algus, et välja töötada tulevast regulatsiooni. arvestades, et äh, arvamus saab ainult olla piiratud mahuga, ma palun, et teie esitaksite oma öö, äh, märkused mulle ja arvestades, et tähtaeg on homme, palun tehke seda inglise keeles. nii et ootan juba ette teie märkusi ja kahekümne viiendaks oktoobriks sünnivad kompromissid ettepanekud. suur tänu nende lühikeste märkuste eest. proua Viirning on ALDE variraportöör. Thank you, chair. Dear colleagues, I would like to lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tänada kolleegi arvamuse eelnõus eest ja ta on juba ALDE arvamustega ka arvestanud. ma tahaksin rõhutada kolme asja, mida siiamaani raportööri poolt puudutatud ei ole. kõigepealt me võime kinnitada, et plokiahel ei ole rakendus, vaid tehnoloogia, mis on mitmete uute rakenduste taga ja seega ma tahaksin rõhutada, et me peaksime seadusandlusega korraldama selle rakendamise, sest vastasel juhul me võime piirata innovatsiooni ja uute rakenduste loomist. minu äh, teine punkt puudutab plokiahela ja energiaturu, turu võimalusi. kui me hakkame kasutama uut tehnoloogiat, siis me oleme samm lähemal Euroopa Liidu energiaturu elluviimisele. plokiahel aitaks energiaturgu toetades automaatsete nutikate ühenduste loomist. ja minu viimaseks punktiks on revolutsioon, mis on seotud uue tehnoloogiaga me peaksime olema teadlikud, et äh, uus tehnoloogia mõjutab kõiki sektoreid. uus te tehnoloogia võib lahendada ära ka erinevad delikaatsed teemad, näiteks ka autoriõiguse teema ja IP valdkonna autoriõigus oleks see väga oluline ja ma hea meelega ootan järgmist kokkusaamist. suur tänu, proua Kaldi, äh, keda esindab härra Nika kes on SND, SND koordinaator. suur tänu. kolleeg vabandas, et ta ei saanud täna tulla. ma püüan anda endast parimat, et tema sõnumit edastada. nii et ta tervitab äh, plokiahela ja tuleviku orienteeritud kaubanduspoliitika ettepaneku tegemist on tööga, mis sai alguse meie EITRE plokiahela resolutsiooni äh, põhjal, mille üle hääletatakse esimesel oktoobril. see puudutab äh, nii me, meie töö äh, nii kirjas kui ka vaimus ja see tugineb äh, innovatsioonisõbraliku leadus, seadusandluse lähenemisel, vaadates, äh, kuidas on võimalik rakendada ettevõtluses uut tehnoloogiat. sellisel viisil on võimalik äh, rakendada uusi tehnoloogiaid rahvusvahelises kaubavahenduses. me tegemist ei ole äh, ainult tehnoloogia, vaid ka taristuga ning kui meil on tegemist äh, vahendussüsteemiga, siis selle jaoks on vaja koostalitusvõimedest ja standardimist võttes arvesse plokiahelat ja vanemaid rahvusvahelise kaubanduse mudeleid. me tervitame nutikate lepingute automatiseerimise võimalusi rahvusvahelises kaubanduses ning me paluksime komisjonil seda võimalust uurida. ning me tahaksime, et komisjon jätkaks oma tööd plokiahelas ja me tahaksime vähendada sellisel viisil maksudest kõrvalehiilimist ja parandada äh, pettuste tuvastamist. meil on ka küsimusi, mis on seotud äh, küberjulgeolekuga ning me peame kindlasti vaatama ka GDPR ja andmekaitse valdkondi. ITRES me juba rõhutasime ka seda, et äh, plokiahel loob häid, häid võimalusi äh, startupide ja VKE-de jaoks ning me tahaksime näha ka seda, kuidas plokiahelal tuginev finntehnoloogia äh, Äh, nutikad vahendid võivad parandada kvaliteeti ja julgeolekut rahvusvahelises kaubavahetuses. suur tänu, et andsite mulle võimaluse äh, kolleegi positsiooni. Was maybe not excellent order, but anyhow. Mm, nüüd see võib-olla ei ole just äh, kõige parem süsteem, aga vähemalt kolleeg sai oma sõnumi edastada, läheme edasi Euroopa Komisjoniga. DigiConnect. suur tänu, äh, ma teen lühidalt. tegemist oli suurepärase raportiga. siin on mitmeid kattumusi ja me tervitame seda. mul on kaks väikest kommentaari. ma arvan, et äh, Euroopa komisjon on järginud Euroopa Parlamendi eeskuju, kes on tundnud äh, juba varakult ära äh, selle tehnoloogiaga seotud võimalused äh, erinevate algatuste ja raportide kaudu ja me tervitame jällegi seda, et kom-, teie komisjon on tunnustanud selle tehnoloogia võimalusi. me oleme sellega täiel määral nõus ja seetõttu on äh, ka Euroopa Komisjon teinud alguse äh, plokiahela instituudi ja foorumiga ning me toetame äh, liikmesriikide tegevust selles valdkonnas. kuid see vaatluskeskus peaks tuvastama mitte ainult seda võimalust, kus on plokiahel saab kasutada, vaid hinnatakse erinevaid algatusi, mis toimivad erinevate väiksemate platvormide põhjal, eelistatavalt küll Euroopa platvormide põhjal, mis aitaks äh, saavutada sellel tehnoloogial oma täielikku potentsiaali. ja ma tahaksin öelda ka seda, et me võtame arvesse äh, tehtud ettepanekud, et me peaksime uurima just neid rakendusi, mille eesmärgiks on toetada rahvusvahelist kaubandust. nii et siiamaani see ei ole olnud prioriteet äh, nende teemade hulgas, kuid me kindlasti arutame seda ekspertidega vastavatel kokkusaamistel ja ootame huviga parlamendi poolt edastada teie arvamusi ning nagu ma ütlesin, oleme valmis toetama äh, teie komisjoni selles oma töös. suur tänu teie kommentaaride eest ja suur tänu ka arvamuse koostajale, härra Bushoi suur tänu, ma tahaksin tänada proua äh, Jernikut ja kolleege nende poolt edastatud äh, sõnumite eest. Nemad äh, järgivad sama põhimõtet, mida meie, mina olen juba välja öelnud ja teile edasi andnud. me saaksime on, me peaksime andma siin selge sõnumi selle kohta, et Euroopa Liit peaks olema uue tehnoloogia keskmeks, me peaksime olema toetavad ning seisma silmitsi nende ohtudega ja väljakutsetega siin on tegemist väga suure võimalusega Euroopa Liidu äh, tööstuse jaoks, et tööstus võib areneda, muutuda konkurentsivõimelisemaks, ootan teie muudatusettepanekuid ja püüan kokkuda, koguda kokku nii palju kompromissmuudatusettepanekuid kui võimalik. suur tänu ja kaheksas oktoober kell kuus muudatusettepanekute tähtaeg kümne päeva pärast siis see on siis neljapäeval Strasbourgis, midagi sellist. ja siis viies ja äh, viies number üksteist, üheteistkümnes november arutame ja kaheksa oktoober ootame muudatusettepanekuid. suur tänu kolleegidele ja lähme edasi viimase punktiga meie ITRE komisjoni lähedust Norrasse seitsmes, kaheksas, seitsmekümne üheksas mai. Äh, proua Virkunen on siin veel, aga mul on terve pikk nimekiri teemadest. seadusandlus, elektri- ja energiaturud, taastuvad energiaallikad, gaasivõrkude käitlemine gaasitööstuse tulevik, nafta rafineerim-, rafineerimistehnoloogia, puhas energia, energiatõhusus, jäätmekäitlus. kolme päeva jaoks Norras. kas me saame selle kõigega ka hakkama? küsib esimees. jah, napilt, aga mina olin seal ainult kaks päeva, sest programm oli väga tihe küll ja siis äh, kolleeg Salini juhtis äh, meie viimase päeva tegevusi, kolm päeva oli nii palju, äh, oli tihedat tegevust täis. ja teen lühidalt, sellepärast et publikut on vähe alles jäänud. Te saate kirjaliku raporti, kuid ma usun, et tegemist oli suurepärase visiidiga, see oli väga huvitav meie jaoks Euroopa Parlamendi liikmetena, sellepärast et me oleme rääkinud Brexitist viimaste kuu jooksul ja Norra on üks nendest riikidest. see ei ole Euroopa Liidu liikmesriige, aga nad on meie head partnerid. selles mõttes oli meie jaoks väga huvitav kuulata, mida arvavad norrakad äh, meie omavahelistest suhetest. rääkides energiaturust, siis see on kindlasti väga oluline ja põnev sektor, sest Norra ei ole Euroopa par-, Euroopa Liidu liige, aga samas nad äh, rakendavad praktiliselt kõiki meie äh, seadusandlikke akte. Nad võtsid just vastu äh, kolmanda energiapaketi ja nad arutavad ka oma parlamendis seda, miks Euroopa Liit sellisel viisil otsustab asju, Norra otsustada ei saa ja Norra peab lihtsalt need üle võtma, kuid see on väga oluline Norra jaoks, et nemad on osalised meie elektriturul ja seetõttu nad rakendavad meie reegleid. Neil on aga väga huvitav majandus- ja energiastrateegia, sest Norra kasutab ainult taastuvaid energiaallikaid. Nad müüvad gaasi ja naftat meile Nad ise ei kasuta fossiilkütuseid, meie kasutame nende fossiilkütuseid ning lisaks nendel on ka plaan, et kui me oleme kogu gaas, äh, gaasi ja nafta ära kasutanud, tema müüvad meile ladustatud energiat. ehk siis tulevikus me saame oma äh, süsinikku ladustada nende gaasi ja nafta äh, väljadele, see väga kaval strateegia. ja ainuke koht, kus kasutavad fossiilkütuseid, on transport kakskümmend viis protsenti uutest äh, sõidukitest on elektrilised, nii et nad praegu nad äh, toetavad väga elektriautosid, elektritransporti, nad on maailma liidrid selles valdkonnas, kuid mis see visiit oli meie jaoks väga huvitav. me keskendusime energiasektorile eelkõige ja meil olid ka väga head arutelud teadusuuringute valdkonnas, sest Norra on oluline osa meie Horisont programmist ja see on samuti meie jaoks põnev ning lisaks meil oli hea võimalus äh, külastada äh, gaasiplatvormi kaheksakümmend kilomeetrit Norra mandrialast äh, eemal ja me läksime helikopteriga sinna, nägime, kuidas nad gaasikeldadel töötavad ning meil oli ka võimalus minna kolmsada meetrit liftiga mere alla, see oli meie jaoks huvitav ka. nii et ma usun, et meil on kindlasti selline reis, jääb meelde see ja me oleme väga palju õppinud Norra energeetikast ja majandusest. suur tänu, head sõbrad. me edastasime veebilehel, äh, ITRE komisjoni veebilehel seda koosolekut ähm, otseülekandena ja nüüd on see informatsioon siis internetis kättesaadav. proua Henna Virkonen, teie olete delegatsiooni juht, nii et andsite meile sellekohast informatsiooni. ja ma tahaksin nüüd omakorda lisaks öelda, et järgmine kokkusaamine toimub siis kaheksandal oktoobril ja kolmest kuni poole seitsmeni ja üheksandal oktoobril üheksast kuni poole üheni ja neliteist kolmkümmend kuni kaksteist kolmkümmend. nii et meil on siis kolm osa siin kirjas, kas on veel muid päevakorralisi küsimusi, ma rohkem küsimusi ei näe. nii et sellega läheme siis edasi järgmise päevakorrapunktile. järgmine päevakorrapunkt meil on koordinaatorite koosolek nii et äh, ilmselt Äh, osad teist on nüüd vabad. suur tänu!